me peame andma Ukrainale võimaluse järgnevate aastate jooksul ise areneda ja siis andma neile otsuse, võimaluse otsustada, kas nad soovivad läheneda Euroopa Liidule või jääda sõltumatuks. suur tänu, härra Möltse, ütleb härra president. ja järgmisena härra Kaalar, kaks minutit. suur tänu